ülejäänud esitatakse kõik kirjalikult. see aga tähendab seda, et tänaõhtune arutelu on lõppenud ning eh, me anname protokollid edasi järgmine